Περνάμε στο δέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξής μας. Jätkame koosolekut, läheme edasi kümnenda päevakorrapunktiga. Arutame siis Berliini konverentsi jätkumeetmeid, arutame relvaembargot Liibüas. Ja oleme täna kutsunud siia Magrebi delegatsiooni liikmed, tervitan neid tänasel koosolekul ja tervitan ka meie kahte külalist, proua Stephanie Williams ÜRO-st. kuna toimub äh, viis pluss viis äh, sõjalise komisjoni koosolek, äh, toimub hetkel samuti Genfis, siis ta osaleb meiega läbi veebiühenduse. tervitan ka proua Maria Tšillit, kes ähm, vastutab äh, Euroopa välisteenistuses suhete eest Magrebi piirkonnaga. Äh, Julian Graziano, Euroopa Liidu sõjalise komitee esindaja, ütles, et oma pika karjääri jooksul ei ole ta kunagi näinud sõda, mis oleks nii lähedal Euroopa Liidu piiridele jõudnud Sede komisjonis äh, rääkisime hetk tagasi olukorrast Saheli piirkonnas ja üks probleemidest äh, on relvakaubandus läbi Liibüa. relvaembargo võeti vastu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga aastal kaks tuhat üksteist. selle otsuse rakendamist kinnitada üle ka Berliin, Berliini konverentsil, aga nagu kõrge esindaja härra Borrell on öelnud, äh, me ei ole seda rakendanud siiamaani. Äh, Sofia operatsioon, ähm, operatsioon, mis nimetati tüt-, väikese tüdruku järele, mis, kes sündis Saksa laeval, algas aastal kaks tuhat viisteist. ja Sofia missiooni alla kuulub nüüd ka Liibüa rannikuvalve koolitamine ning siia kuulub ka relvaembargo jälgimine. eile Välisasjade Nõukogus otsustati algatada uus sõjaline missioon Liibüa territoriaalvetes ja see asendab operatsiooni Sofia. ja eesmärgiks on jälgida relvaembargo täitmist. selle operatsiooni üksikasjade üle arutatakse järgmises välisasjade nõukogus ja lepitakse selles kokku, kuid esialgu annangi nüüd sõna kümneks minutiks proua Williamsile, kes selgitab meile äh, hetkeolukorda nüüd, kus Dublini konverentsile on jäänud üks kuu. tere päevast, mul on väga hea meel, et äh, saan täna kõnelda Euroopa Parlamendiga siit Genfist. täna just alu-, alustasime teist vooru ühissõjalise komisjoni kõnelustes, see oli siis see viis pluss viis formaat, mis ühendab äh, osapooli Liibüa paktis ja kõneluste taasalustamine järgneb äh, avakoosolekule äh, pärast, mis leidis aset pärast Berliini konverentsi esimene EFCO kohtumine toimus Münchenis kaks päeva tagasi. ja ma arvan, see oli väga positiivne ja väga, kohtumine väga tõsine arutelu äh, arutas, arutati selle üle, mis on aset leidnud pärast Berliini konverentsi, arutati ka väljakutseid, mis äh, on meie ees. nüüd, kus me rakendame mitte ainult Berliini kommünikee otsuseid, mis meie arvates on lahenduseks Liibüa probleemidele, mis on keerukad, aga loomulikult ka eelmise nädala ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon kakskümmend viis kümme, mis toetab Berliini konverentsi järeldusi. Berliini konverents saavutas positiivse külje poolt seda, et luuakse rahvusvaheline kaitsev äh, vihmavari Liibüa sisesele protsessile, mida juhib ÜRO missioon. jaanuar tuhat üheksasada üheksateist ja täna selles ajavahemikus, mida oleme teinud selleks, et operatiivdokumenti rakendada, mis kaasnes Berliini järeldustega, ÜRO missioon esi-, esitles seda kolmeteistkümnele riigile ja kahele regionaalsele organisatsioonile ja selgitas, milline on siis meie nägemus, kuidas äh, ellu viia konverentsi järeldused, kuidas äh, teha nii, et rahvusvaheline protsess äh, kanduks üles Liibüa siseriiklikusse protsessi kahekümne üheksa ja eelmisel aastal kaheksakümne üheksandal juulil ka te-, rääkis sellest ÜRO Julgeolekunõukogu. mida siis pärast Berliini on tehtud? on toimunud olulised kohtumised, üks Alžeerias kutsuti kokku mini- ähm,, Liibüa naabrite kohtumise, Aafrika Liit, kõrgetasemeline komitee jaanuaris, kolmekümnendal jaanuaril ja Kong-, see toimus Kongo vab-, Demokraatlikus Vabariigis ja oli ka kolmekümne kolme kolmas Aafrika Liidu tippkohtumine Addis Abebas ning loomulikult Euroopa Liidu välisasjade nõukogu eile Brüsselis. nii et regioonisisene rahvusvaheline tähelepanu pluss kaheteistkümnenda veebruari julgeolekuline konsolutsioon kakskümmend viis kümme, mis võeti vastu kümme kuud kestnud tegevusetust tegelikult äh, Julgeolekunõukogu poolt. ja kus äh, selgelt äh, toetati kestvat relvarahu. resolutsioon on väga tähtis, arve, kuivõrd Liibüa peab kuulma Julgeolekunõukogult sellist märki et see, mida Liibüa hetkel läbi teeb, sellele pöörab tähelepanu rahvusvaheline kogukond ja et toetatakse seda, mida soovivad ka paljud liibüalased, rahu ja stabiilsus. mida meie oleme teinud isegi enne Berliini konverentsi ja pärast Berliini konverentsi kasut-, oleme, oleme aktiivselt kasutusele võtnud kõik kolm lahendust, majandus, julgeoleku ja poliitiline lähenemine, majandusliku ka alustasime juba kahekümne kuuendal jaanuaril, kutsusime kokku Liibüa eksperdid ja hakkasime arutama, kuidas luua kahte komisjoni, esimene äh, Liibüa ekspertide majanduskomisjon ja teine mehhanism, üle, ülesehitustööks ja arenguks. majandusekspertide komisjon eelmisel nädalal Kairos kutsus kokku teise koosoleku ja võeti vastu olulisemad põhimõtted selle toimimise aluseks ja sõnastati kõige kiireloomulisemad komisjoni ülesanded, keskenduti kõige pakilisematele probleemidele Liibüas majandus- ja pangandussüsteemis. hetkel on loomulikult surve väga suur, sest äh, naft, kehtib naftablokaad ja force majeure põhimõte, ehk siis põhimõtteliselt nafta tootmine on peatatud, mis on aga ainuke sissetulekuallikas Liibüa riigi jaoks. nii et äh, äh ees seisavad ilmselt äh, keerukad ajad panganduses, panganduskriis, Ida-Lüübia mitu panka on ilmselt ähm, sat-, satuvad maksujõuetusse lähikuudel ja ootame sellega kaasnevaid sotsiaalseid ja majanduslikke ja finantsraskusi elanikkonna jaoks. moodustasime kolm töörühma sellel koht-, Kairo kohtumisel. üks tegeleb äh, kõige põhilisemate probleemidega, mis kaasnevad naftablokaadiga, ehk siis tulude jagamine, detsentraliseerimine, korruptsioonivastane võitlus, läbipaistvus, e, siis üks probleemide grupp, teine probleemide grupp on pangandussektori kriis, mis on äh, riigi institutsionaalsete lõhede tulemus keskpank on jagunenud üheks haruks Tripolis, mis on peamine haru, ja teine on siis Aadenis, Ida-Liibüas. ja kolmas töörühm tegeleb ülesehitustöö ja arenguga selleks, et äh, kui kestev rahu ja teatud stabiilsus on saavutatud, et siis äh, ülesehitusprojektid äh, jaotuksid võrdselt riigipiirkondade vahel sest paraku on rida linnu, mis on äh, hävitatud. Benghazi, madalsukk, Sabha ja lääne pool äh, Tripoli ala, Vashahana, mis on kõik hävinud juba aastal kaks tuhat neliteist. ja sõjalised kõnelused ka Genfis esimest korda, mis leidsid aset teisel-kolmandal veebruaril ja kaheksandal veebruaril kuuepäevane. see kohtumine oli tõesti esimene samm selleks, et tagada kestev relvarahu ja selleks, et olemasolevale kehtida, kestev vaherahu, mis tugineks äh, praegusel relvarahul, mis on olnud väga habras. kohtumine oli väga konstruktiivne, see esimene voor mõlemad delegatsioonid otsustasid, et nad ei kohtu vahetult, nii et me pidasime paralleelseid läbirääkimisi. kuid saavutasime kokkuleppe, et relvarahu säilitataks, et tagatakse territoriaalne terviklikkus, suveräänsus ja, ja räägiti mitte-Liibüa võitlejate lahkumise vajadusest ning ning vajadusest võidelda ÜRO nimekirjas olevate terrorirühmitustega mõlemad osapooled rääkisid ka, et on vaja usaldust tõstvaid meetmeid, nagu praegune vangide vahetus ja surnukehade tagastamine. arutati ka riigisiseselt ümber paigutatud isikute küsimuste nende tagasipöördumist, kuid see on juba otseselt seotud relvarahuga kus on võimalik äh, vägesid lahutada ja rahumeelseid alasid tekitada, kuhu siis inimesed saaksid tagasi pöörduda. ja sellepärast me alu-, alustasime ka taas läbirääkimisi täna, selleks et äh, jõuda vaherahuni äh,, relvarahuni. väljakutsed koha peal on suured, on olnud üle kahesaja kaheteistkümnenda jaanuari vaherahu rikkumise ametlikud äh, järelevalvemehhanismid relvarahu osas, nendes osas tuleb kokku leppida ja ühises äh, viis pluss viis protsessis. kuid on olnud rida relvarahu rikkumisi, kaasa arvatud täna äh, raketirünnakus rünnati Tripoli sadamat mõned tunnid tagasi, umbes kuusteist raketti lasti välja ja mis peaaegu tabasid tankerit LGB veeldatud gaasitankerit. kui see oleks tabamuse saanud, siis see oleks olnud kohutav tragöödia. nii et osapooled kasutavad järjest rohkem raske kahurväge lennu, lennujaama on saanud korduvalt tabamusi, on olnud kokkupõrkeid Tripolist ida pool, kaasa arvatud Abu Ghraib, Awaska. nii et surve, nii pinged on endiselt suured. kuid osapooled sellele vaatamata annavad lubadusi, et nad üritavad vaherahust kinni pidada teine asi, mis on väga murettekitav ja ja kus on selge rikkumisega tegemist, tegemist on relva embargo rikkumisega ja siin ma tulen ka eilse Euroopa Liidu välisasjade nõukogu otsuse juurde, see on hea ja vajalik esimene samm, sest Liibüa on lihtsalt tuubil täis relvi, rohkem relvi sinna vaja ei ole. härra esimees, te ka rääkisite sellest Need relvad ületavad Liibüa piire, nii on olnud see juba aastaid, see seab ohtu äh, Saheli piirkonna. kasvab terrorism ja vägivalla oht. humanitaarolukord muidugi on äh, asi, mida me jälgime tähelepanelikult, tavainimeste olukord järjest halveneb. iga neljas on äh, on kannatanud praeguses konfliktis ligi, on saanud humanitaarabi ja um,, ja umbes nende hulgas on kolmandik mitte-Liibüa pagulasi. eriti on ka kannatanud ka tsiviilinfrastruktuur, tervishoiuasutused, rünnakud aastal kaks tuhat üheksateist kahekordistusid näiteks nelja, neljandal aprillil toimunud rünnak Tripolile tõi kaasas palju ohvreid. sada nelikümmend üheksa tuhat inimest on pidanud kodudest lahkuma Tripoli piirkonnas alates konflikti algusest aprillis ja um-, umbes kolmsada viiskümmend tuhat inimest on olnud rindepiirkondades ja on ümberpaigutamise ohus, et kaks minutit veel kõnelejale jah, hästi teen kokkuvõtte. me jätkame siis tegevust kolmel suunal. kõigepealt poliitilise dialoogi alustamine, mis toimub ka Genfis alates kahekümne kuuendast veebruarist on äh, lõhed esindajate kojas äh, Liibüa parlamendis, niisiis kutsume parlamendi üles äh, kinni pidama läbipaistvast ja demokraatlikust protsessist. kutsume neid üles, esindajaid saatma sellele kohtumisele. meil on siin äh, oma kvoot ette nähtud selle kohtumise jaoks, kasutame seda kvooti selleks, et tagada, et äh, erinevad sood ja vähemused, äh, kodanikuühiskonna organisatsioonid oleksid esindatud selles grupis, mis kohtub Genfis üheksa päeva pärast ja lõpetan siinkohal, aitäh! suur tänu kogu selle info eest. Thanks a lot, Mr Chair and I am honored to. suur tänu, mul on suur au olla täna pärastlõunal siin teiega, ütleb proua Tšiili ja eriti just täna pärast seda, mis toimus eile Välisasjade Nõukogus meie jaoks oli see väga oluline hetk. Äh, kõrge esindaja Borrell on öelnud algusest peale, et äh, ta äh, kavatseb jõuliselt pühenduda Liibüale. kindral Graziali on ka öelnud, et see on kõige Euroopale lähem konflikt, mida ta on näinud, siiamaani ei ole me suutnud piisavalt tugevat rolli Liibüas etendada ja me arvame, et selle on omad põhjused, üks, millest rääkis ka Stefani, uus protsess Äh, mis algas Berliinis ja sellele järgnenud sammud. ja teiseks ühtsuse sõnum, mille, eh, mida tahab saata Euroopa Liit äh, Liibüale. Berliinist rääkides. meie arvates äh, Berliinis saavutati midagi väga olulist väga olulisel hetkel, hetkel kus äh, erinev, oli erinevaid algatusi Liibüas oli väga palju ja need olid väga ohtlikud, siis sellel hetkel ÜRO äh, mõte, mida toetas ka kantsler Merkel, oli alustada teist protsessi ja õnnestuski see rahvusvaheline vihmavari tekitada ja õnnestus ka taastada ÜRO protsessi prioriteetsus, mida Euroopa Liit on alati ka täielikult toetanud. ja eelis on ka selles, et teised algatused asetatakse sellesse raamistikku, sellepärast kõrge esindaja on ka öelnud algusest peale, et meid on kaasatud Berliini protsessi algusest peale ja ta on öelnud, et ta tõesti saavut-, soov, soovib saavutada Euroopa Liidu jaoks konkreetseid tulemusi Berliinis. tahtsime keskenduda kahele peamisele pakilisele küsimusele, see on, deklaratsioon, mis võeti vastu, on pikk, viiskümmend kaks punkti, puudutab erinevaid valdkondi, kuid algab kõige pakilisemast, milleks on relvaembargo rakendamine ja relvarahu kehtestamine. siin me keskendusime ka sellele, kui Borrell saabus, kutsus ta kokku ka kümnendal jaanuaril erakorralise kohtumise ja on välja pakkunud ka Euroopa Liidu missiooni mõtte selleks, et toetada Berliini protsessi ja ÜRO-d. lihtne see ei olnud. Ehm, teema on keerukas väga paljude jaoks, kuid ühe, ühehäälne otsus siiski langetati selleks, et alustada uut operatsiooni Vahemerel äh, kaasatakse satelliitvahendid ja laevad. ja see saab olema erinev võrreldes Sofiaga. Sofia eesmärk, Sofia pidi niikuinii märtsi lõpus lõppema ja see ka lõpeb. käesolev mandaat saab olema teistsugune. see keskendub ÜRO relvaembargo kehtestamisele. eesmärk on et otsus võetakse vastu järgmises nõukogus, välisasjade nõukogus, kahekümne kolmandal märtsil. missiooni üksikasjadest tuleb muidugi kokku leppida. ja arvesse tuleb võtta erinevate osapoolte prioriteete. kuid poliitiline tahe on nüüd olemas ja samuti on ka meil nüüd ühehäälne sõnum, mille on välja saatnud kakskümmend seitse liikmesriiki. ja siis äh, mõtleme ka sellele, mida saab üldisemalt teha need niinimetatud Berliini protsessi erinevates korvides. meie alustasid nullist, oleme juba erinevates valdkondades ka tegutsenud, kaasa arvatud toetanud ÜRO-d, kaasa arvatud finantsabi. Äh, me ei ole, me, meile on andnud julgust. see, et me oleme suutnud te, siiski teha midagi, mis tundus võimatu, ehk siis tuua kokku kaks osapoolt ja panna kokku viis pluss viis komisjon ja kus on konkreetselt hakatud äh, arutama relvarahu konkreetseid aspekte. siin tahaksin avaldada tunnustust Stefanile ja eriesindajale Salameele. nii et äh, liikumine on nüüd olemas. ja nagu Stefani ütles, äh, olukord koha peal ei ole kuigi julgustandev isegi tundub, et on kaks erinevat teed, üks on Berliin ja teine on olukord koha peal. kuid me oleme siiski veendunud, et Berliiniga on tekkinud liikumine, me oleme teinud jõupingutused ja peame olema kannatlikud tulemusi oodates, kuid äh, siiski tundub, et äh, vastutuse tase on teistsugune. nagu ka ÜRO-s, meil on väga, ka meil on väga hea meel selle üle, et Julgeolekunõukogu suutis eelmisel nädalal vastu võtta resolutsiooni, kus kutsutakse üles relvarahule selgelt, kus mõistetakse relvaembargo rikkumine hukka. see, mis Genfis toimub, on väga julgustandev ja me kindlasti tahame aktiivselt osaleda selles protsessis. meie esimene sõnum, mille saatis kõrge esindaja välja Müncheni konverentsil ja ka Brüsselis, kordame seda üles, üle, kolmandal kõrgete ametnike kohtumisel esimene kohtumine oligi Münchenis laupäeval ja kus hakatakse ka edaspidi tegema kokkuvõtteid. Τώρα ε, ώρα ερωτήσεων, κύριος Γκάλα έχει το λόγο. Ja, äh, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Aitäh, austatud juhataja tänan ka Genfist saadud infole ja Brüsselist saadud infole, info, mis mind natuke häirib selle teema juures, on, on selle Berliini konverentsi nii-öelda tähtsuse vähendamine, me oleme palju rääkinud vaherahust ja ma ei, ma ei tea, kas need esindajad saaksid, kes sõna võtsid, saaksid rääkida relvaembargo rakendamisest. E, sest siin on minu jaoks suur küsimärk üleval. minu küsimus on konk-, puudutab konkreetselt seda piirkonda, mida kaartidel näidatakse. et kas see on see piirkond, mida soovit-, mille üle soovitada, soovitakse kontrolli teostada? ja kuidas siis saab laevadega, mis tulevad äh, Venemaalt või Türgist, kas neid ka kontrollitakse? Need on ju põhilised relvatarnijad. ning äh, kuidas on olukord teiste, teiste laevadega, millega näiteks tuuakse neid Wagneri firma lepingulisi võitlejaid ning äh, kuidas on Egiptuse piiriga, sealt tulevad ka relvad, kuidas teostatakse Benghazi või Tripoli lennujaamade või sõjaväeliste lennujaamade kontrolli, kas kõike seda arvestatakse ja kas äh, Pärsia lahe piirkonna riikidega, kust ka relvi tarnitakse, on ühendust võetud ning kas need kohustused, mis võeti ja mida kinnitati Julgeolekunõukogus kuidas need hakkavad rakenduma ning mm. eh, kuidas seda kavatsetakse teha või mis, mis vahendite või mis laevadega tagatakse meie kohalolek. Eh, kas on nii kokku lepitud, et me võime lähtuda sellest, et eh, relvarahu tagatakse nii, et täiendavaid relvi enam juurde ei tule ehk siis meil on väga palju küsimusi relvaembargoga seoses, palju rohkem küsimusi kui selgeid vastuseid, mida ma hea meelega oleksin rohkem kuulnud, aitäh. Mr Peters. Thank you, Mr Chair. suur tänu. tahaksin tänada kõnelejaid kogu info eest, mul on kolm küsimust. esiteks, Türgi tegutsemine Liibüas. vägede saatmine ja nii edasi, et äh, milline on selle Türgi otsuse mõju? kuidas see mõjutab seda, mida teie ütlesite nüüd? Äh, teiseks relvaembargo väljakuulutamine jah, on üsnagi lihtne, aga selle üle kontrolli teostamine on midagi muud. nii ehk naa on praegu juba Liibüas väga palju relvi, nii et siit ka minu küsimus, kuidas praktikas teostate seda kontrolli. nüüd kolmas küsimus, te mainisite et äh, Liibüas võiks, võib olla panganduskriis. kuidas seda ka vältida või kui see siis nüüd äh, siiski tekib, et äh, mida siis peale hakata? Miss Neumann, please. Thank you very much. suur tänu kõnelejatele selge ülevaatu eest. jah, ma olen härra Kaaleri muredega tegelikult nõus et mida me siis teeme selleks, et relvaembargot äh, ellu rakendada ja mul on ka paar konkreetset küsimust, ehk siis mil määral te olete teadlik nendest ähm, relvade äh, smugeldamisteedest? et mis kaudu relvad jõuavad riiki? enamik relvi tegelikult liiguvad äh, maismaad pidi. nii et äh, mida tehakse siis äh, maismaa piiril? nii et kas on plaanis lihtsalt jälgida nii-öelda seda, et kes relvaembargot rikub või siis on plaanis ka need inimesed peatada, nii et missiooni eesmärk on veel jäänud arusaamatuks nii et siis järelevalve võib olla ka blokeerimine, aga kas on äh, ka äh, plaanis selgelt välja öelda, kes seda embargot rikkunud on? ning kas kogutakse infot ka selle kohta, kas Euroopa Liidus toodetud riigid jõuavad Liibüasse või äh, Katari või kuhugi mujale? ja viimane küsimus, mis puudutab meie parlamendi tööd et äh, millal peaks äh, heakskiidu saama mandaat ja millal peaks olema missioon äh, koha peal ka operatiivne? härra Rasmain, suur tänu, suur aitäh kõnelejatele. jah, kohutav olukord Liibüas kahtlemata ja kindlasti võeti eile vastu hea otsus, see on vajalik samm kui me tahame ka tegelikult teostada mingisugust mõju Liibüa üles ja nüüd siis küsimus proua Williamsile. Te rääkisite, et tegemist on esimese vajaliku sammuga, aga milline oleks siis teine samm? ja loomulikult järelevalveinstrument võib-olla äh, siis äh, merel ja ka õhus, aga mida tehakse äh, Äh, maapiiriga Liibüa idaosas eriti, et kuidas selle üle järelevalvet teostatakse? Τελειώσαμε τις ερωτήσεις, θα κάνω κι εγώ μια τελευταία. Suur aitäh küsimuste eest, esitan ka ise ühe küsimuse. enne Berliini konverentsi kirjutati alla koostöökokkuleppele Türgi ja Liibüa valitsuse vahel. nii et Tripoli ja Ankara vahel on käimas sõjaväeline koostöö, selle kohta on vastav raamistik, kuid on veel ka eraldi raamistik, mis puudutab ähm, majanduspiirkondi, mis rikub otseselt Kreeka õigusi nii et kuidas äh, teie näete neid äh, kahte lepingut äh, Türgi ja Egiptus äh,, Türgi ja Liibüa vahel, vabandust? Four minutes each, if you have got a lot of time. nii et neli minutit kummalegi vastamiseks. Miss Williams, please. For four minutes proua Williams, palun neli minutit. jah, hästi, mina siis puudutan teemasid, mis äh, puudutab seda, mida ÜRO teeb ja mandaati, nüüd relvaembargo, selle rikkumine. ma äh, ütlesin tegelikult, et välis- Äh, asjade nõukogu eilne otsus oli kindlasti positiivne samm, sest et tegelikult relvaembargo üle mingisugust järelevalvet eriti teostatud siiani ei ole ja me teame, et rikkumisi on mitmeid. palun äh, vaadake mm, ekspertpaneeli raportit viimasest paarist aastast, kus on äh, täpselt välja toodud, millised riigid on relvaembargot rikkunud, aga mingisuguseid eh, tagajärgi ega sanktsioone ei ole järgnenud. nii et eh, nullvastutus. nii et eh, tuleb äh, peatada see relvade sissevool, mässuliste sissevool Liibüasse. eriti, kui meil on võimalik siis saavutada ka äh, vaherahu. nüüd äh, pealegi mõjutab Liibüa kriis ka naaberriike väga tõsiselt. jah, loomulikult äh, meist läheb nii mõndagi mööda ja mis jõuab Liibüasse seda nii ähm, õh-, õhu kaudu kui ka ähm, maad mööda ja merd mööda, nii et loomulikult on vajalikud äh, mehhanismid, mis äh, tuleb veel ellu rakendada. nüüd äh, kõik need erinevad riigid, kes on Liibüas, nii et nüüd siis oleks äh, aeg käes, et oma negatiivne sekkumine teha millekski positiivseks ja leida püsiv lahendus Liibüale. Liibüa on kriisis ja täielikus kaoses elanud juba üheksa aastat. meie arvates on väga positiivne see, mida saavutati Berliinis, need Berliini järeldused, äh, julgeolekunõukogu resolutsioon ja ka äh, teised äh, struktuurid võtavad kokku need põhielemendid Liibüa kohta, nii et äh, me liigume kolmel rajal paralleelselt ja põhimõtteliselt on see nagu usalduse loomiseks järgnevale. nii et meie arvates see ongi kõige parem. ja nii on kõige parem viis lahendada kogu selle kriisi põhjuseid Yes, thank you. suur tänu ka, mina üritan siis vastata ülejäänud küsimustele, nüüd konkreetsed viisid. ei, täna ma sellele vastata ei saa, otsus tehti eile. nii et põhimõtteliselt kakskümmend seitse liikmesriiki on nüüd poliitiliselt kokku leppinud eh, põhimõtetes ja nüüd siis hakkame kohe ka arutama neid konkreetseid viise. nüüd ma ei oska öelda, milliseks kujuneb täpselt missiooni mandaat. me teame vaid üldisemaid eesmärke hetkel. järelevalve ellurakendamise üle ilmselt sellest käib jutt, aga peab ka vaatama kuidas seda teha äh, ÜRO-ga koos, kuidas luua otseühendus ekspertide paneeliga, mida mainiti nende ülesandeks tegelikult ongi nimeliselt välja tuua äh, riigid, kes on äh, rikkunud relvaembargot, neid rikkumisi on mitmeid, ja seda on teinud jah, mitmed riigid, nii et kõik äh, need riigid, keda siin riigis mainiti, on seal paneeli raportis ka sees. sanktsioonid on võimalikud, kuid kui rääkida riikidest, on loomulikult sanktsioone neile seada äh, hoopiski keerulisem, kuid äh, seda me oleme arutanud juba kõige kõrgemal tasame, tasandil, eh, töötada diplomaatiliste kanalite kaudu eh, ja rääkida eh, nende riikidega, et mitte süvendada kriisi Liibüas. jah, me jälgime seda, mis toimub merel, kuid relvad jõuavad riiki pigemini maismaad mööda ja lennukitega. viimastel aastatel oleme hakanud kasutama ka radareid. tegelikult oli täiesti kujuteldamatu ju Egiptuse ja Liibüa vahelisele piirile siis äh, panna või luua mingisugune missioon, aga sõjaväeeksperdid on veendunud, et heidutus töötab ning merel vahendite kasutamine koos radaritega ja nii edasi on heidutav selles osas. nüüd Liibüa ja Türgi, mul ei ole ilmselt vaja siin enam midagi öelda, kõik on juba ära öeldud, seda öeldi kahekümnendal 20 detsembril Euroopa äh, Ülemkogus. selle kohta on olemas ka vastastikuse mõistmise memorandum äh, sellisel puhul ei peetaks kinni rahvusvahelisest mereõigusest.